señorías lugupeetud daamid ja härrad esimene punkt mida me hakkame arutama on suuline küsimus komisjonile see puudutab töötajate vaba liikumist töötajate vaba liikumine ning ajutised piirangud Rumeenia ja Bulgaaria kodanike suhtes Euroopa Liidu tööturul kõigepealt saab äh, sõna küsimuse autor proua Plumb. în prezentarea privind äh, starea Uniunii, președintele suur tänu, härra president, lugupeetud äh, komisjoni esindaja, härra Barroso oma ettekandes olukorrast Euroopa Liidus rõhutas ta, et äärmiselt oluline on Euroopa Liidus äh, luua juurde töökohti. me kõik äh, peale seda oma sõnavõttes, äh, sõnavõttudes ütlesime, et meie soovime panustada selleks, et teha kõik selleks, et võidelda senisest tõhusamalt vaesuse vastu ja siin on äärmiselt oluline tööhõive volinik, kui me soovime oma eesmärke saavutada, kui me soovime, et Euroopa Liit muutuks konkurentsivõimelisemaks, et me saaksime selles osas äh, tippkohaga maailma areenil, siis on äärmiselt oluline, et äh, me rõhutaksime senisest enamalt ka töötajate vaba liikumist töötaja vaba liikumine on üheks põhivabaduseks äh, Euroopa Liidus ning tugevat siseturgu saame me saavutada ainult sellisel juhul, kui tööturud avanevad. peale komisjoni teatest aastat äh, kaks tuhat kaheksa novembrist äh, näitas, et senised töötajate liikumised on positiivset mõju avaldanud Euroopa Liidu tööturgudele ning samuti on ka Rumeenia ja Bulgaaria töötajate liikumine teistele tööturgudele neid positiivselt mõjutanud. ning ei ole negatiivselt äh, mõjutanud kohalike töötajate töötasu ega ka nende tööhõivet ning me ei saa neid argumente enam äh, kasutada selleks, et eh, seniseid piiranguid Rumeenia ja Bulgaaria kodanike suhtes endiselt rakendada? kodanikel on õigus ehm, töötada ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides ja peale selle on siin tegu ka Euroopa Liidu seaduste rikkumisega. sellepärast, et kui töö Äh, õigust tööle inimestele ei tagata, siis see ainult suurendab illegaalset töötamist. ja see tähendab ka seda, et illegaalsed töötajad ei saa ka kasutada oma sotsiaalseid õigusi, see tähendab siis seda, et äh, bulgaarlaste ja rumeenlaste jaoks on oluline senised tõkked kaotada selleks, et äh, Bulgaaria ja Rumeenia töövõtjad saaksid kasutada vaba liikumist ja kogu Euroopa Liit peaks ka suutma vastu astuda tänastele väljakutsetele. härra volinik, mul on üks küsimus. mina sooviksin komisjonis näha meie tegevuses liitlast. ma sooviksin, et komisjon meid meie tegevuses ka institutsiooniliselt toetaks. milliseid meetmeid on teil kavas võtta selleks, et eh, liikmesriigid, eh, kes endiselt seni veel rakendavad piiranguid, need kaotaksid. suur tänu ja nüüd saab sõna härra volinik Talli. president, honorable members president, auväärsed saadikud, töötajate vaba liikumine on Euroopa Liidu üks aluspõhimõtteid. koos eh, teenuste, kaupade ja kapitali vaba liikumisega on see üks alussambaid siseturule ja see on aidanud kaasa Euroopa Liidu eduloole. nagu te väga hästi teate, siis Bulgaaria ja Rumeenia esimese seitsme liikmelisusaasta jooksul ei saa Bulgaaria ja Rumeenia kodanikud nautida tööliste vaba liikumist täielikult. seda vastavalt liitumislepingule. mis võimaldab teistel liikmesriikidel panna piiranguid Bulgaaria ja Rumeenia töötajate vabale liikumisele maksimaalselt seitsme aasta jooksul. kui Bulgaaria ja Rumeenia liitusid Euroopa Liiduga kahe tuhande seitsmendal aastal, siis juba kümme kahekümne viiest liikmesriigist otsustasid avada oma tööturud Bulgaaria ja Rumeenia töölistele. tänaseks on see number suurenenud viieteistkümneni ja ainult kümnel liikmesriigil on veel paigas piirangud. on mõistlik ära märkida, et kümne hulgas on selliseid, kelle piirangud on leebemad äh, kui siis, kui ennem aega, kui Bulgaaria ja Rumeenia liitusid Euroopa Liiduga piirangute tühistamise otsus on aga puhtalt liikmesriikide teha. komisjonil ei ole siin mingisugust rolli. aga komisjon toetab põhimõtteliselt täieliku vaba, tööliste vaba liikumise põhimõtte rakendamist. komisjon on alati töötanud selle nimel, et tagada, et liikmesriigid, mis on paika pannud piiranguid, on seda teinud vastavalt liitumislepingule. komisjon on ka korduvalt rõhutanud, et üleminekukord on ajutine ja liikmesriigid peaksid oma tööturud järk-järgult avama, selle asemel, et lükata edasi äh, tööliste vaba liikumise, tööliste täieliku vaba liikumise rakendamine seitsme aasta perioodi lõppu. analüüs üleminekuperioodi kohta näitab, et kahe tuhande neljanda ja seitsmenda aasta järgne tööliste vaba liikumine on positiivselt mõjutanud majandusi ja täitnud ka tööturunõudeid. see kehtib ka praeguse majanduskriisi ajal. komisjon jät-, õhutab jätkuvalt liikmesriike üle vaatama oma piiranguid tööturgudele, me anname neile teada ka oma aruannete tulemustest. ei ole mingisugust detailset infot sotsiaalse, regulaarsete töötajate sotsiaalsete tingimuste kohta, sest see on puhtalt liikmesriikide asi. kahe tuhande kuuenda ja kaheksanda aasta aruannetes rõhutas komisjon, et piirangud töölistele vaba, töölistele vabale liikumisele võivad äh, viivitada äh, äh, tööturgude kohandumist uue olukorraga on näidatud seda, et laienemine on äh, aidanud äh, musta majandust äh, ametlikuks muuta ja samuti on meil tõendeid selle kohta, et uute liikmesriikide kodanikud on mitteametlikult töötanud, sest tööturul vanades liikmesriikides on olnud piirangud peamiselt on siin tegemist nõudluse ja pakkumise äh, küsimusega, kui me räägime tööturgude piirangute kehtestam-, kehtestamisest. komisjon komisjon ei hakka siin pikemalt selgitama äh, erinevaid äh, erinevaid andmeid Bulgaaria-Rumeenia tööliste vaba liikumise kohta, sest äh, selliseid andmeid on väga keeruline saada aga äh, igas tuleviku aruandes äh, tööturgude kohta Bulgaaria ja Rumeenia puhul äh, me kavatseme selliseid aruandeid teha, kui, kui need kaks riiki seda soovivad. samuti koostöös liikmesriikidega kavatseb komisjon tegutseda mitteametliku töö vastu. vaatamata sellele, et Bulgaaria ja Rumeenia töötajatel on endiselt piirangud ja nad kannatavad diskrimineerimise all, tahaksin ma rõhutada, et üleminekumeetmed eh, rakendusid ka peamist, suurem osa teiste liitumisprotsesside ajal. Need reeglid ei kehtinud mitte ainult Bulgaaria ja Rumeenia tööliste, vaid ka eh, kaheksa eelmise uue liikme puhul kümnest. samuti on, on mõistlik ära märkida, et praegused üleminekumeetmed annavad eh, paindlikkust li-, teistele liikmesriikidele selles osas, Eh, kuidas nad täpselt eh, ra-, rakendavad uusi reegleid tööturgudele. üleminekuperiood lihtsalt lükkab edasi teatud aastate eh, määral uute tööturureeglite kehtestamise. see, et kümme, kümme liikmesriiki endiselt, kümnes liikmesriigid endiselt kehtivad piirangud, ei tähenda, et Bulgaaria-Rumeenia töölisi diskrimineeritakse meile aluslepingus räägitakse küll äh, diskrimineerimisest vastavalt rahvusele, kuid äh, antud juhul see ei kehti. üleminekusätted, mis on kirja pandud liitumislepingusse, äh, näitavad, et tegemist ei ole diskrimineerimisega. ajutised piirangud Bulgaaria ja Rumeenia töötajatele see, seega ei ole vastuolus Euroopa Liidu õigustikuga. suur tänu, härra volinik. ja sõna saavad nüüd äh, kõnelejad fraktsioonide nimel ja Rahvapartei nimel saab kolmeks minutiks sõna härra Mann. suur tänu, härra president. see seitsmeaastane üleminekuaeg kuni vaba liikumise täieliku kehtestamiseni, mis kehtib kahe tuhande neljandal äh, liitunud aastatel, seda kasutati Saksamaal ja ähm, Austrias ära täielikult kolm pluss kaks pluss kaks reegli kaudu. Rumeenia ja Bulgaaria jaoks kuni aastani kaks tuhat üksteist on samuti vastavat aega kasutatud ning äh, volinik Tali mainis, et on kümme liikmesriiki, kes endiselt rakendavad piiranguid ja seda mitte sugugi ilma põhjuseta, sellepärast et er-, erinevates liikmesriikides on erinevaid ähm, põhjuseid. ja see ei ole diskrimineeriv, te viitasite artikli kaheksateist ja see on ähm, ajaliselt piiratud ning ähm, siin on tegu ka ajutiste piirangutega. enneaegne piirangute kaotamine võib muutuda väga suureks ohuks tööturule ja see puudutab erinevaid sihtrühmi, näiteks äh, pikaajalisi töötuid aga ka vähem kvalifitseeritud äh, töötajaid, näiteks minu äh, koduriigis Ida-Saksamaa regioone. juurdepääsu äh, tööturule tuleb Euroopa Liidus seega edasigi koordineerida, kuid meil seisavad ees muutused ja ma arvan, et me ei ole seda päris täpselt uurinud ning et komisjon peaks läbi viima uurimise Bulgaaria, Rumeenia tööjõu mõju kohta teistes liikmesriikides, siis see ei ole päris õige. sest me ei saa siin illegaalse tööjõu mõju ilusate statistikatega ilustada. me peame illegaalse tööjõu vastu võitlema, selleks et legaalset tööjõudu kaitsta, nemad ju ei ole süüdi selles negatiivses mõjus me peame üheskoos selle ülesande lahendama. ja seda me saame äh, siis, kui me aastal kaks tuhat kaksteist äh, tööliste vaba äh, liikumist kõikjal rakendame, ainult siis, kui me vaatame õigeid fakte, kui kui me kvalifitseeritud arutelu läbi viime, ainult sellisel juhul me saame vältida labaseid paroole ja loosungeid ja võime ka vältida seda, et me töötame töötajate vastu, selle asemel me peaksime neid äh, toetama, see on ka Rahvapartei ähm, eesmärk. juba mõni aeg tagasi ma äh, ka soovisin teada komisjonilt, kas äh, on olemas ka mingisuguseid uurimusi töötajate vaba liikumise kohta ning vastus oli, et töötajate vaba liikumine on väga positiivne tööturule ja sellel mingisuguseid negatiivseid mõjusid ei ole, kuid härra volinik, see on liiga lahja vastus seda olulisem on see, et teie kojal peaks äh, olema mõistmist ka nende ohtude osas, mis meie kodanikes on. ja me peame arvestama täpsemalt eripäradega nii uutes kui vanades liikmesriikides. suur tänu, härra Mann! ja äh, sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna kaheks minutiks härra Kalfin. aitäh, härra president! härra volinik. ma tahaksin, et me kasutaksime seda debatti selleks, et pöörduda nende riik, liikmesriikide valitsuste poole, kes endiselt äh, on Bulgaaria ja Rumeenia kodanikele erinevaid piiranguid oma tööturgudele pannud, selleks, et nad need piirangud äh, kiiresti eemaldaks. Äh, see ei ole lihtsalt mitte ainult Euroopa Liidu põhimõtete vastu, majanduslikust seisukohast annab avatud tööturg palju suuremat väärtust. osaliselt sellepärast, et äh, siis on rohkem kätte saada spetsialiste äh, valdkondades, kus äh, riiklikel tulgudel ei ole piisavalt palju nende alade esindajaid, näiteks Bulgaaria doktorid töötavad tihtipeale sellistes valdkondades, kus liikmesriikidel endal ei ole eksperte. see ei aita mitte ainult Bulgaariat, vaid aitab ka Prantsuse ja Inglismaa kaugemaid piirkondi ja niimoodi saavad ka maksumaksjad paremaid äh, teenuseid. Äh, majanduse seisukohalt äh, on töötajad teistes liikmesriikides kas kõrgelt kvalifitseeritud eksperdid, kes on head kõikidele majandustele, või, või töötajad, kes täidavad lüngad tööturgudel ja suurendavad konkurentsivõimet arvamus, et uute liikmesriikide kodanikud suruvad kohalikud töötajad välja sellega, et on nõus madalamate palkadega, on täiesti mõttetu ja populistlik. ka Bulgaaria töötaja vajab raha oma maja jaoks, selleks, et oma pere toita, et oma lapsed kooli saata. ta üritab teha sääste selleks, et üks päev tagasi koju pöörduda. kui palju madalama palga eest selline kodanik siis on tööd valmis tegema? see on müüt, mida saab ainult kasutada siseriiklikult ja seda kinnitab ka Euroopa Komisjoni äh, uurimus, äh, vastavalt millele äh, migranttöötajad uutes riik, liikmesriikidest on suurendanud ainult null koma viis kuni null koma seitse protsenti vanade liikmesriikide elanikkonda. mingit rändamislainet tegelikult ju ei ole kolmandatest riikidest tuleb immigrante tunduvalt rohkem kui uutest liikmesriikidest. objektiivsed argumendid ei saa toetada selliseid piiranguid. avatud turud toovad kaasa läbipaistvuse ja majanduslikud kasud ja need on kasulikud ka liikmesriikide sotsiaalsüsteemidele. eeldame, et Euroopa Komisjon äh, kõneleja katkestati. suur aitäh ja nüüd äh, ALDE fraktsiooni nimel proua Valen kallid kolleegid, härra Barroso teatas teisipäeval, et äh, ühisturu äh, sügavdamine on tema päevakorra eesotsas ja see on hea. Äh, kaheksateist aastat pärast seda, kui ühisturg sisse viidi, ei ole see veel realiteediks saanud. ja nüüd tsiteerides härra Barrosot, ainult kaheksa protsenti Euroopa kahe, kahekümnest miljonist MKE-st eh, töötab piiriüleselt. Eh, Monti raport ütleb, et Euroopa Liidus on sada viiskümmend eh, barjääri, mis takistab teenuste inimeste kaupade vaba liikumist. härra Barroso müüb meile nüüd ühisturu akti mõtet ja tahab, et härra Delori Euroopa mõte uuesti alguse saaks meenutan Euroopa ajalugu, kui me tahame luua ühisturgu, mis põhineb kaupade ja kapitaliteenuse vabal liikumisel, kui me tahame vältida majanduslikku äh, natsionalismi, kui me tahame olla kõige konkurentsivõimelisem majandus, et äh, luua uusi töökohti ja kasvu, siis meie esimene prioriteet peaks olema äh, selle õigustamatu takistuse eemaldamine töötajate vabale liikumisele nii Rumeeniast kui Bulgaariast kui teistest uutest liikmesriikidest, sest et see põhineb irratsionaalsetel muredel, mis ei ole õigustatud. piiranguid peab õigustama selge, selgete majandusandmetega Äh, selliseid väiteid, et see on riiklikule tööturule kahjulik, seda peavad näitama ka numbrid ja, ja seda statistikat siis tuleb ka analüüsida. härra Barroso tahab ühisturgu uuesti avada, on aeg, et me tegutseksime vastavalt sõnadega, sõnadele ja kaotaksime selle majandusliku protektsionismi ja natsionalismi, aitäh! suur tänu, proua Valen! nüüd kuue fraktsiooni nimel poolteist minutit, härra Tavares. suur tänu, president. käesoleval nädalal parlamendis oleme palju rääkinud vabast liikumisest, eriti siis Bulgaaria ja Rumeenia töötajate vabast liikumisest, mitte ainult töötajate isegi, vaid ka näiteks roomide ja teiste vähemusgruppide vaba liik-, vabast liikumisest seaduse kohaselt peab looma miinimumraamistiku kaitsmaks Euroopa Liidu väärtusi, nagu näiteks vaba liikumine. mõningate liikmesriikide valitsused kasutavad praegusel hetkel aga seadusi selleks, et astuda vastu Euroopa õigustiku vaimule. Euroopa Liidus pööratakse liigselt tähelepanu õiguslikule raamistikule ja mitte meie seaduste vaimule niisiis, me peame intensiivsemalt nõudma, et Euroopa Liidu vabadusi kaitstaks. komisjoni seisukoht on hiljuti küll muutunud, aga nad ei ole kunagi olnud eriti ambitsioonikad. komisjon on alati öelnud, et see on liikmesriikide asi ja komisjon ei saa suurt midagi ette võtta, aga komisjon on aluslepingute kaitsja, nad peavad olema kirglikumad vaba liikumise kaitsel suured maailma piirkonnad, nagu näiteks USA või Brasiilia, on riigid, kus toimib vaba liikumine üle suure maa-ala ja nemad saavad kriisi ajal sellest ka kasu. nüüd aga ei suuda me endi-, meie aga ei suuda endiselt kriisile reageerida. liikmesriigid käituvad sageli omaenda huvisid silmas pidades, kui me räägime siin vabast liikumisest, ja unustatakse ühised huvid. komisjon peab tagama, et kaitstaks meie seaduste vaimu. suur tänu, härra Tavares. EFT fraktsiooni nimel härra Patten. küsimuse esi-, alguses on lau-, väide, et vaba, tööliste vaba liikumine tuleb kaasa liikmesriikide majandustele ja sellel ei ole tõsisemaid negatiivseid mõjusid vastuvõtja riikidele va-, tööturgudele USA seadusandjad üt-, nõustuvad, nad ütlevad, et immigratsioonist ei saa kasu, kui palgad seeläbi ei lange. kahe tuhande neljanda aasta Hollandi valitsuse uuring ütles, GDP küll suureneb, kuid seda tänu madalamate palkadele, mida makstakse sisse, makstakse sisserändajatele. üldine mõju majandusele on väike või isegi negatiivne. lordide koja uurimiskomisjon majandusasjade küsimustes kahe tuhande kaheksandal aastal ütles, et kuigi teoreetiliselt ei ole leidnud me mingisuguseid empiirilisi tõendeid selle kohta, et immigratsioon toob kaasa mingisugust väga suurt positiivset mõju Briti ühiskonnale. piiramatu sisseränne ühe, Ühendkuningriiki tähendab, et kohalike inimeste palgad on vähenenud, samas aga elamiskulud suurenenud, sest nõudlus elamispinna järgi on tõusnud vaesemad inimesed on seda kannatanud, kannatanud eriti. odava tööjõu massiivne sisserändamine võib äh, aidata kaasa küll majanduse arengule riigis, kus on suured loodus, kasutamata loodusressursid, nagu näiteks USA üheksateistkümnendal sajandil, aga mõju on vastupidine postindustriaalsetes majandustes, nagu näiteks Suurbritannia valitsused peavad kaitsma omaenda kodanike huvisid kõigepealt ja siis aitama teisi riike nende ri-, majanduste arendamisel seeläbi, et pannakse paika mõistlikud rahvusvahelised kaubanduspoliitikad, nagu Suurbritannia seda tegi ennem Euroopa Liiduga liitumist. seetõttu ainuke mõistlik poliitika Ühendkuningriigi jaoks on see, mida on välja pakkunud äh, UKIP partei, e-, ehk siis me peame lahkuma Euroopa Liidust. suur tänu, härra Patten nüüd enda nimel kõnelejad, kolm minutit, härra Ungureanu. suur tänu, härra president, praegune majanduslik olukord äh, vajab väga kiiret äh, re reageerimist olukorrale siseturul, kui me praegu ei ole valmis äh, oma turgu ja kaasa arvatud tööturgu avama kõikidele Euroopa Liidu kodanikele, siis me kaotame väga palju viimased uurimused, mida komisjon on läbi viinud, on näidanud, et meie tööturgude avamine võib avaldada positiivset mõju ning ning väited, et äh, töökoht, kohtade hulk väheneb seoses sisserändavate töötajatega, on täiesti valed. kahe tuhande kuuendal aastal Briti eksperdid hindasid, et kolmsada tuhat rumeenlast äh, tulevad äh, Suurbritanniasse tööd otsima ja nad endiselt ootavad seda kolmesadat tuhandet rumeenlast, mitte midagi pole juhtunud. fakt on see, et ei ole mingisugust reaalset vajadust ähm, Rumeenia töötajatele piiranguid ähm, tekit-, äh, säilitada. pigem on näha olnud, et äh, Rumeenia töötajad on äh, võtnud need töökohad endale, mida kohalikud äh, kodanikud ei soovi võtta. peale selle Rumeenia ja Bulgaaria töötajad, kes on tulnud lääneriikadesse, ei ole ka ära kasutanud sealset äh, heldet sotsiaalsüsteemi. Rumeenias ja Bulgaarias on väga hästi haritud ja väga kvalifitseeritud töötajad. kui Euroopa Liit soovib oma ressursse täielikult ära kasutada nendes kriisiaegades ja suurendada oma poliitilist usaldusväärsust ning ka demokraatlikku avatust, siis siin peaks tõesti pöörduma kõikide liikmesriikide poole. kaks päeva tagasi eh, härra Barroso ütles siin kojas, et me kas ujume koos või me upume eraldi. või parafraseerides ta, me kas töötame üheskoos või jääme töötuks eraldi. suur tänu! suur tänu, härra Ungurjanu! üheks minutiks härra Kirillov. Mr President, the Commission report härra president, komisjoni raport äh, on äh, näidanud väga äh, selgelt, et piirangud ei ole mõjutanud negatiivselt tööturgu ning et piirangud stimuleerivad ainult illegaalsete töötajate töötingimusi, sellepärast et neid on kergem äh, kuritarvitada. me peame ka arvestama, milliseid, äh, millist panust äh, sisserändavad töötajad toovad võõrustaja riigi sotsiaalsüsteemi. vaba liikumine on iga Euroopa töötaja üks põhiõigustest ning on väga kurb, et mõningad riigid endiselt neid põhiõigusi ei taga. lubage mul veel kord rõhutada ühte väga olulist asja. nimelt praeguse tegevusega me ainult äh, toetame seda, et meil tekivad teise klassi kodanikud, suur tänu. aitäh, härra Kirillov ja nüüd kaheks minutiks proua Parvanova aitäh, härra president, härra volinik, kallid kolleegid, kui me räägime Euroopa Liidust ja Euroopa ühisturust, siis eh, me ei tohiks eh, säilitada kunstlikke piiranguid sellele turule. igal kodanikul on õigus töötada teise liikmesriigi territooriumil ja kui mingid piirangud eksisteerivad, siis see on äh, nende kodanike õiguste vastu, seetõttu peaksime tegema endast parima, et vältida seda, et loodakse Euroopa kodakondsuse teine klass. Äh, seetõttu on viimane aeg sellised piirangud eemaldada, seetõttu pöördun ka komisjoni poole ja äh, palun, et võetaks meetmeid, et tööturud avaneksid tavatöötajatele Rumeeniast ja Bulgaariast, loomulikult äh, aga ei tohi selle käigus rikkuda kohalikke tööseadusi. töötajad Bulgaariast ja Rumeeniast on valmis äh, kolima, otsima paremat tulevikku. ja selle liikumise mõju on tegelikult positiivne, see on tõestatud seetõttu pöördun komisjoni poole, äh, paludes, et võetaks aktiivseid samme, et äh, need äh, takistused kaoksid. komisjon peaks nõudma, et neid piiranguid ei pikendataks. seetõttu rõhutan uuesti, Euroopa kodanikud on tegelikult kõige suurem väärtus, mis meil Euroopas on. aitäh, proua Baronova! ja nüüd kuue fraktsiooni nimel proua Veržia. aitäh, härra president! kahjuks on Prantsusmaa üks nendest kümnest liikmesriigist, kes on sisse viinud piirangud Bulgaaria ja Rumeenia töötajatele vabale liikumisele Prantsusmaa vist algselt oligi see, kes palus, et äh, neid, need meetmed sisse viidaks siis, kui kümme liikmesriiki liitusid ja siis äh, palus pikendust, et ka Bulgaariat ja Rumeeniat sinna kaasata. tolleaegne Prantsuse valitsus loomulikult ei erinenud eriti sellest, kes praegu võimul on ja kartis väga, et just nendest kahest viimasest liikmesriigist hakkab kodanikke Prantsusmaale voolama äh, loodi täielik seaduste arsenal, et neid töötajaid äh, väljaspool hoida. Äh, sest et bulgaarlaste ja rumeenlaste järel saabuvad romid. aga vaba liikumine on üks Euroopa Liidu põhi, põhimõtteid. me kogu aeg räägime sellest, äh, kui palju me hindame inimõigusi, aga kuidas siis ei kohelda neid naisi ja inimesi Äh, samamoodi nagu kapitali ja kaupa ja nende vaba liikumist. Äh, kuidas siis majanduskriisi ajal saab väita selliseid asju, nagu teie väidate ja kuidas te ei ole suutnud liikmesriike veenda, et nad teeksid siin suurimas, suurimaid pingutusi, sest et teistes majandusvaldkondades neid pingutusi ju tehakse? lisaks, äh, härra volinik, te ütlete, et need, et liikmesriigid ei diskrimineeri töötajaid mina sellist seisukohta küll ei toeta aitäh, proua Veržia. nüüd kolmeks minutiks proua Ivanova. aitäh, härra president. kallid kolleegid. oma tööga on Euroopa Parlament alati kaitsnud Euroopa kodanike huvisid. enamik meist ilmselt nõustuks, et igasugune diskrimineerimine, mis iganes põhjusel, on kohatu selles Euroopa Liidus, mida me tahame, kus ja mida me tahame oma lastele. kuigi Bulgaaria ja Rumeenia liitumislepingud äh, kehtestasid need piirangud äh, tööjõule, on need tegelikult ikkagi diskrimineerimine. me ei saa äh, mõista hukka romide kohtlemist ja samas äh, sulgeda oma silmad selle ees, et kahe Euroopa Liidu liikmesriigi töötajaid koheldakse teistmoodi. Äh, jah, äh, Euroopa Komisjoni raportid on näidanud ja tõestanud, et töötajad teistest liikmesriikidest toovad kasu äh, oma vastuvõtvate liikmesriikide tööturgudele. meil on siin kaks varianti, rohkem või vähem integreerimist. meie arvates tuleks järgida ainult ühte rada, meil on vaja tugevat ja ühendatud Euroopat, samas peame me austama põhivabadusi ja ka Euroopa Liidu põhiväärtusi, et see saavutada ning liik-, vabad-, liikumisvabadus on üks nendest põhiväärtustest diskrimineerimine ei tohiks hakata meie poliitikaid rikkuma, sest et äh, ühendatud Euroopa on maailmas palju tugevam. tahaksin pöörduda Euroopa Komisjoni poole. et komisjon peaks äh, tegema tihedamat koostööd nende liikmesriikidega, kes on piirangud kehtestanud, selleks et neid piiranguid saaks eemaldada varem. see aitaks Euroopa majandusel toibuda. see aitaks äh, ka meid aitaks meil vaadata oma kaasmaalastele silma ja öelda neile, et Euroopa Liidus kahekümne esimesel sajandil ei ole diskrimineerimisel kohta, aitäh! suur tänu, proua Ivanova. nüüd poolteist minutit, proua Jõotova. president, volinik, kolleegid. ilmselgelt põhjustab, on Bulgaaria ja Rumeenia tõestanud, et, et äh, kohutavate Bulgaaria ja Rumeenia tööliste hordide kartus on vale. komisjoni numbrid näitavad, et äh, alla ühe protsendi sealsetest inimestest üritavad leida tööd mujal. isegi majanduskriisi ajal pole olukord muutunud. Nad äh, lähevad sinna, kus oodatakse nende oskusi ja piiranguid kasutavad liikmesriigid on olukorras, sageli olukorras, kus tööpuudus on isegi suurem kui Bulgaarias ja Rumeenias. samuti on probleeme seal mitteametliku tööga, näiteks Hollandis. ebaseaduslikud töötajad Bulgaariast ja Rumeeniast, nende arv on suurenenud kaheksa protsenti. sellised piirangud ei lahenda tööpuuduse probleemi Euroopas. niisiis ma pöördun Euroopa Komisjoni poole palvega tegeleda nende kümne liikmesriigiga ja õhutada neid üle vaatama need piirangud. Teie võite ka inspireerida arutelusid nõukogus Te olete meie liitlased ja aluslepingute algus äh,, aluslepingute kaitsjad, te ei tohiks lubada topeltstandardeid ja peaksite tulema välja konkreetsete ettepanekutega. suur tänu. härra Veber. proua Veber räägib üle mikrofoni. ma soovisin rääkida oma äh, emakeeles, kuid äh, kuuldes teie kõnesid, ma otsustasin rääkida samuti vene äh,, inglise keeles esiteks sellepärast, et ma soovisin, et minust saadaks otsearu, mitte tõlkide kaudu ja teiseks ma arvan, et äh, need, kes on siia hilisele äh, arutelule kogunenud, on põhiliselt äh, Rumeenia, Bulgaaria päritolu. härra volinik, te mainisite, et arvukad uurimused on näidanud, et peale Kesk- ja Ida-Euroopa riikide liitumist Euroopa Liiduga, siis need probleemid probleeme ei tekkinud nendes riikides, mis ähm, oma tööjõuturule piiranguid ei kehtestanud. vastupidi, SKT tõusis ja seetõttu ei ole vaja ka karta nendest riikidest pärit töötajate negatiivset mõju äh, kohalikule tööturule praegune olukord aga näitab, et diskrimineeritakse aina rohkem Euroopa Liidu kodanikke. ma peaksin ütlema, et ma olin üllatunud teie vastusest, kui te ütlesite, et liikmesriikide pädevuses on see küsimus, kui me ei saa rääkida siseturust, siis me ei saa rääkida tööturust. ja kuidas siis kuidas siis on see ainult liikmesriikide küsimuses, kui me teame, et põhiõiguste kaitse on äh, ka Euroopa tasandi küsimus, seetõttu mina leian, et komisjon peaks palju rohkem äh, survestama liikmesriike neid piiranguid äh, kõrvaldama. selleks, et Euroopa Liit oleks tõesti ühtne, suur tänu. suur tänu, proua Weber. nüüd poolteist minutit, proua Tsikau suur tänu, härra president, härra volinik. tööliste vaba liikumine on üks Euroopa Liidu aluspõhimõtteid, meie ühisturg põhineb sellel äh, vabal liikumisel ja see on hea viis võidelda, võitlemaks tööpuuduse vastu. me ei tohiks majanduskriisi kasutada ettekäändena äh, pikendada piiranguid vabale liikumisele Bulgaaria ja Rumeenia tööliste puhul. ma arvan, et liikmesriigid peaksid prioriteediks pidama äh, pigem Euroopa Liidu kodanikke kui kolmandate riikide kodanikke. Rumeenia ja Bulgaaria töötajate ees olevad piirangud aitavad pigem kaasa sotsiaalsele dumpingule. piirangute tühistamine tuleb kasuks nii sisserännanud kui kohalikele töölistele asjaolu, et riigid, kus on need piirangud endiselt eh, kehtimas, eh, et nendes riikides on ettevõtted, kes soovivad piirangute tühistamist, näitab, et eh, sealsed ettevõtjad mõistavad, et vaba liikumine tuleb kasuks kõigile, iga töötaja ju maksab makse, panustab sotsiaalsüsteemi Euroopa Liidus on viissada miljonit kodanikku, austagem kõigi nende õigusi, ma õhutan liikmesriike ja komisjoni üles näitama vajalikku poliitilist tahet, eemaldamaks kõik tõkked tööliste vaba liikumise ees. suur tänu! suur tänu, nüüd üheks minutiks härra Ivan. härra president. täna õhtul räägime me probleemist ja suhtumisest, mida mul on väga keeruline mõista, me räägime siin komisjoni suhtumisest. võttes arvesse tööturgude olukorda Lääne-Euroopas ja ühiskonna vananemist, siis lahenduseks saaks olla töötajad Ida-Euroopast, kes on Euroopa Liidu kodanikud ja on valmis reisima tuhandeid kilomeetreid selleks, et lääneriikides mõnda aega töötada Nad teeksid töö, töid, mida Hispaania, Prantsusmaa või Inglismaa kodanikud ei soovi teha. seega tulevad nad, toovad nad kasu ühiskonnaga. Lääne-Euroopa probleemid lahendavad seega Ida-Euroopa töölised. raske on mõista komisjoni suhtumist, sest need probleemid tuleks lahendada ja tuleks järgida ka nende töötajate õigusi. kellegi jaoks ei ole päris selge, mis juhtub ju nende töötajate sotsiaalkaitsega, kes praegu töötavad Hispaanias või Prantsusmaal ja naasevad hil-, hiljem oma kodumaale. suur tänu, härra Ivan, nüüd poolteist minutit, proua Gretu. suur tänu. nagu juba öeldud, neli aastat pärast Rumeenia ja Bulgaaria liitumist Euroopa Liiduga on meie ees endiselt need tõkked, mis ei ole mitte ainult vastuolus Euroopa projektiga, vaid ka ignoreerivad positiivset mõju tööturgudele, mis on kaasa tulnud Euroopa ja äh, Bulgaaria ja Rumeenia liitumisega. vaba liikumine on oluline põhimõte ja olemasolev statistika ka kinnitab nende meetmete absurdsust. Lääne-Euroopa ühiskond on va-, vananev, teatud valdkondades on töötajaid vähe ja rändtööliste, rändtöölised on elementaarne lahendus. sellel nädalal rääkisime me ka romidest. see kriis oleks võinud olla olemata, kui nendel inimestel oleks olnud võimalik leida töökoht ja kui neid ei oleks hoitud ühiskonna perifeerias. mõned inimesed arvavad, et kriisi on võimalik lahendada politseiriigi kaudu. see on ebarealistlik ja silmakirjalik. prostitu-, prostitutsioon, kerjamine tööpuud-, kuritegevus on sellise tege-, tegevuse tulemused. lahenduseks on ainult see, et, ainus lahendus on see, et koheldaks kõiki kodanikke võrdselt. suur tänu! suur tänu, nüüd jõuame vaba mikrofoni juurde. härra Mikolašik, üks minut. Muchas gracias, senor presidente, važeni pan predseda, važeni pan komisar, kolleeg-. suur tänu, härra president, lugupeetud härra volinik, lugupeetud kolleegid mitmed raportid ja statistikad on tõestanud, et tööjõu vaba liikumine äh, avaldab ainult positiivset mõju tööturule ja negatiivset mõju ei ole äh, märgata. samuti on siin tegu ühe põhiõigusega vaba liikumise näol. ja seda peab rakendama kõikide Euroopa Liidu kodanike suhtes see on vajalik ka meie siseturu korralikuks toimimiseks. mina toetan seda, et tööjõuturg avataks kõikidele Euroopa Liidu kodanikele, kaasa arvatud ka Bulgaaria ja Rumeenia töötajatele. ja ma kutsun komisjoni üles, et enam ei pikendataks nende äh, piirangute ja ajutiste üleminekumeetmete äh, rakendamist. see ei ole Euroopa Liidu vaimus ja see ei ole ka Euroopa põhiõiguste harta artikli nelikümmend viis ähm, sisuga, mis ütleb, et kõik Euroopa Liidu äh, kodanikud saavad, võivad, tohivad töötada teistes riikides ja neil on õigus vabale liikumisele. suur tänu ja nüüd kolleeg Pasescu. suur tänu, härra president. mina sooviksin väljendada äh, lootust, et ajutised piirangud, mida praegu on, äh, rakendatakse Rumeenia ja Bulgaaria kodanike suhtes, ei äh, leia rakendamist peale aastat kaks tuhat üksteist. me saame aru, et väga paljudes liikmesriikides on äh, teatavaid hirme, kuid neid hirme ei tohi poliitiliselt ära kasutada. uutest liikmesriikidest äh, pärit töötajate ränne teistesse riikidesse on ainult suurend-, avaldanud positiivset mõju Lääne-Euroopa tööjõuturule ja tugevdanud ka siseturgu. lõpetuseks, mis puudutab äh, romide arutelu äh, Prantsusmaal, siis me peame ka vaatama, äh, kuidas integratsiooniprotsess äh, leiab ähm, aset äh, Euroopa Liidu liikmesriikides. ja integratsiooniprotsess on lihtsam nendes riikides, kus äh, tööjõuturg on avatud. suur tänu ja nüüd kolleeg Trantilla. aitäh, härra president on äärmiselt oluline, et Euroopa Liidu poliitikat, äh, mis puudutavad töö vaba liikumist, äh, tunnustaks kõigi Euroopa kodanike põhiõigusi nii vanadest kui uutest liikmesriikidest. Euroopa Liit peab kohe äh, vastu võtma ühisraamistiku, mis tegeleb rändtöötajatega idapoolsetest liikmesriikidest kuni nende in-, neil inimestel ei ole sotsiaalseid garantiisid, võtavad paljud Ida-Euroopa töötajad vastu igasugused enam-vähem legaalsed pakkumised eh, selleks, et saada ligipääsu Euroopa Liidu tööjõuturule. härra volinik, eh, Euroopa Liidu liikmesriigid peavad üheselt eh, kõigi koda-, Euroopa kodanike õigusi kaitsma ja siin konkreetsemalt ma pean silmas Rumeenia ja Bulgaaria töötajate äh, liikumisvabadust. aitäh, proua Tansele, üheks minutiks proua Figureido. aitäh, härra president äh, hiljutised kollektiivsed äh, romide riigist väljasaatmised Prantsusmaalt, saadeti välja ka Bulgaaria ja Rumeenia inimesi, on näidanud, et ajutised piirangud mis on kehtestatud nendele Euroopa Liidu uute liikmesriikide kodanikele, tekitavad probleeme. ksenofoobia ja sallimatus, mis on jõudnud kohutavale tasandile, on midagi sellist, mida Prantsuse valitsus üritab nende meetmetega varjata nad üritavad äh, vältida seda, et nende neoliberalistlikud poliitikad äh, on läbi kukkumas ja loovad vaesust. nii et peamine küsimus meie eest praegu on, kas komisjon, nõukogu ja valitsused on valmis äh, keskenduma kasvupoliitikale, mis oleks, võtaks väärikat tööd, sotsiaalset ühtekuuluvust, mis töötab kõigi heaks ja kaotab nende kodanike diskrimineerimise, kes on samuti Euroopa kodanikud ja sellele küsimusele vajame ka vastust äh, härra volinikult ja nüüd üheks minutiks härra Kelly. aitäh, härra president, see on huvitav äh, teema. Äh, vaba liikumine peaks olema põhiõigus kõigile eurooplastele. paljud riigid on sellest vabadusest kasu saanud minu oma riik, Geldi tiigri aegadel saime tohutut kasu äh, tööjõu äh, riiki tulekust just idapoolsetest riikidest, nad panustasid suuresti ja aitasid luua sellist Geldi tiigrit. nüüd loomulikult on Geldi tiiger surnud, Iirimaad nähakse negatiivse riigina, paljud tahavad riigist lahkuda, just noored inimesed tihtipeale ei leiagi tööd ja kui asju vaadata pikas perspektiivis, siis ainuke moodus, kuidas garanteerida tõeline töötajate vaba liikumine, oleks see, et äh, oleksid ühtsed palgamäärad igal pool Euroopas ja ühtsed, äh, ühtne sotsiaalkindlustus. Äh, praegusel majanduslanguse ajal on peaaegu rumal sellest kõigest rääkida, aga see garanteeriks kõigile sellise edu, mida me oleme üritanud saavutada. aitäh! aitäh, härra Kelly, ärge muretsege, Geldi tiiger tõuseb surnust ja nüüd äh, üheks minutiks härra Jaar. jaa, vielen dank! suur tänu, härra president! õige on see, et töötajate vaba liikumine Euroopa Liidus on äärmiselt oluline Euroopa Liidu jaoks. töötajate vaba liikumine peab iseenesestmõistetavuseks saama tulevikus, kuid äh, erinevused äh, seadusandluses ja töötasudes muudavad need piirangud vajalikuks. on vaja ka luua usaldust inimeste vahel. jah, see ähm, üleminekumeetmed on vajalikud, need on ka ajaliselt piiratud ja selle juurde me ka jääme. ja kui neid piiranguid soovitakse veel ähm, pikemalt rakendada, siis tuleks selle, enne seda arutada asjalikult. suur tänu ja nüüd saab sõna härra volinik. Well, thank you very much. suur aitäh. kokkuvõtteks, üleminekukorraldused on selleks paigas, et liikmesriigid saaksid vältida tööturu Äh, tõrkeid pärast uute liikmesriikide liitumist, mitte aga selleks, et nad saaksid venitada töötajate vaba liikumise takistamist nendele, nende riikide töötajatele kuni ülemineku, võimaliku üleminekuperioodi lõpuni. nagu proua Parvanova ütles, siis meie kodanikud on meie suurim väärtus ja me peame jätkama äh, survestamist äh, selleks, et vaba liikumine saaks saavutada ühe, tõhusa ühisturu härra Kelly äh, äh, see tõi samuti näite töötajate vaba liikumise kohta ja ma ütlen siin, et just äh, tervishoiutöötajad on need, keda üritatakse äh, nendest uutest riikidest üle meelitada riikidesse, kes selliseid piiranguid endiselt säilitavad ja see on tihtipeale uutele liikmesriikidele kahjuks. seetõttu olen nõus härra Kalfini eh, pöördumisega liikmesriikide poole, et nad võtaksid need piirangud maha nii kiiresti kui võimalik. komisjon mitte ainult ei jätka olukorra järgimist, jälgimist, et kuidas liikmesriigid neid üleminekumeetmeid rakendavad, vaid me jätkame ka konkreetsete eh, meetmete rakendamist selleks, et eh, olukorda parandada, aga palume ka, et liikmesriigid vaataksid üle oma otsused selle kohta, piirata Bulgaaria-Rumeenia töötajate ligipääsu ja nad peaksid seda tegema omaenda tööturgude äh, situatsiooni valguses. aitäh! aitäh, härra volinik! sellega me oleme lõpetanud selle päevakorrapunkti käsitlemise ja jätkame järgmisega. komisjoni avaldus kloonitud loomadest saadud tooted toiduahelas